pädevad Ungari ametivõimud on edastanud taotluse härra Istvan Uheli immuniteedi äravõtmiseks seoses kriminaalmenetlusega ja vastavalt kodukorrale edastatakse taotlus õigusasjade komisjonile.